aastate jõuab. meil on aga täna õhtuks veel üks arutelu jäänud elutähtsate ravimite kättesaadavus Euroopas ja alustuseks kuulame ära volinik Heidekaardi sõnavõttu. üks hetk, härra Leichtfried, te saadate härra De Kühti välja ja proua Heidekaard saab alustada. ja aitäh, lugupeetud saadikud, president, volinik Võrgi nimel ma tahaksin ütelda, et komisjon jagab üldist muret seoses sellega, kuivõrd taskukohased on uued ravimid ning ähm, meile valmistab muret samuti ebavõrdsus, mis võib kaasneda juurdepääsuga ravimitele. komisjon üritab aidata liikmesriikidel lahendusi leida. komisjon oma teaduses äh, selle aasta aprillis ka pööras sellele tähelepanu äh, me käsitlesime selles teatises tervishoiusüsteeme, muuhulgas rääkisime samuti juurdepääsust äh, tervishoiusüsteemidele. me ütlesime seal, et me vajame parandada, meil on vaja parandada äh, koostööd, parandada koordinatsiooni, suurendada läbipaistvust selleks, et äh, väldida negatiivseid tagajärgi liikmesriikides kõikjal hindadele juunis äh, nõukogus Prantsusmaa delegatsioon tõstatas hepatiite C ravimite küsimuse. Äh, Euroopa Liidus on äh, load saadud selleks, aga tekkinud on probleeme võrdse juurdepääsuga sellistele ravimitele. peatselt tulevad kokku eksperdid arutamaks hepatiit C ravimeid Äh, järgmisel kuul toimub samuti liikmesriikide äh, pädevate asutuste kohtumine, kus arutatakse hindu ning äh, hüvitist. hind, hindade küsimus on väga oluline lisaks ja ulatub palju kaugemale kui hepatiit C ravimid. komisjon ootab Itaalia eesistuja kava Äh, mida tutvustatakse järgmisel nädalal mitteametlikul terviseministrite äh, äh, nõukogul. liikmesriigid peavad jätkama arutelusid innovatiivsete ravimite taskukohasuse üle. komisjon on veendunud, et innovatsiooni algatus meditsiinis aitab kaasa äh, sellele, et äh, ravimid saavad olema paremad ning äh, turvalisemad. Euroopa farmatseutika õigusloome sisaldab erinevaid vahendeid, äh, mille abil peaks olema võimalik patsientidel, kelle meditsiinilisi vajadusi ei ole rahuldatud, juurde pääseda ravimitele. muuhulgas puudutab see ravimite turule viimise hinda selliste haiguste puhul, mis on haruldased ja mis on elu ohustavad selliseid ravimeid on praegu sada kuus, mille on komisjoni nimekirjas. komisjonil aga ei ole pädevust selleks, et ähm, ravimite hindu reguleerida. siin liikmesriigid otsustavad ise ja seega me ei saa mingeid hinnapiire komisjoni poolt sisse viia. komisjon küll aga saab pakkuda abi teabevahetusel liikmesriikide vahel hinnapoliitikale selleks, et vähendada negatiivset mõju ravimitele juurdepääsu, juurdepääsule Euroopa Liidus. komisjon võib samuti vaadata, kuidas paremini ära kasutada ühishankemehhanismi selleks, et oleks võimalik pakkuda sobi-, eh, madalamaid hindu äh, uutele ravimitele, aitäh! suur aitäh, proua äh, Hedegaard! ja nüüd saab äh, sõna kolleeg Mikolašik, palun poolteist minutit eh, kaks ja pool minutit, palun. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik, head kolleegid. see arutelu siin kojas peaks viima selleni, et me alustame tõsist äh, arutelu niivõrd tõsise teema üle, mis puudutab äh, patsiente otseselt ja mis puudutab elude päästmist. me peame neile küsimustele oma tähelepanu pöörama ja peame vaatama, kuidas parandada juurdepääsu ravimitele, mille abil on võimalik elusid päästa mina ise olen arst ametilt ja varem töötasin haiglas, kus päästeti inimelusid. oluline on, et ravimid oleksid kättesaadaval, sellised ravimid just mitte ainult haiglates, vaid ka äh, mujal patsiendid, kes, kellel on tõsised haigused, peavad saama ravimeid ravimid peavad olema äh, taskukohased ning äh, ravimite hinnad peavad vastama neile vahenditele ja võimalustele, mis patsientidel on. me mõistame, et olukord on liikmesriigiti erinev. tervishoiuteenuste valdkonnas tihtilugu ravimite kõrge hind tegelikult äh, kajastab seda, äh, millist tehnoloogiat ja millisteid teadusuuringuid on olnud vaja selleks, et selliste ravimiteni jõuda. aga sellest hoolimata ei tohiks ülikõrgeid hindu äh, sisse viia. kaks tuhat kaks tuhat kuni kaks tuhat üheksa tõusis äh, ravimite hinnad äh, ligikaudu ligikaudu seitsekümmend kuus protsenti, see on täiesti vastuvõetamatu. me teame, et li Euroopa Liidu rahvastik äh, vananeb ning hinnad uutele ravimitele üha tõusevad. me peame mõistma aga, et vajalikud ravimid peavad olema kättesaadavad sobiva hinnaga patsientidele, aitäh! suur aitäh, härra Mikolašik ning nüüd äh, poolteist minutit proua Portson. suur aitäh! edusammudega meditsiini vallas äh, oleme me jõudnud väga tõhusate ravimiteni, aga need on väga kallid. kui ravimid turule jõuavad sellised ravimid mis, mis äh, sajaprotsendiliselt äh, tõhusa ravi tagavad, siis ma ei usu, et ükski arst äh, selliseid ravimeid välja kirjutaks, aga kui me räägime hepatiidist, siis mis saab neist patsientidest, kes ei saa ravi, keda on vaja opereerida? kes pidanud töökohtadelt lahkuma, kes lõpuks surevad. ma tunnen muret sellepärast, et miljoneid eurosid kasutatakse pankade päästmiseks, aga kui ravimitest räägitakse, siis meil on vaja muidugi jätkusuutlikku tervishoiusüsteemi, ma usun, et me peaksime riigi, riiklikest vahenditest Äh, ravimeid äh, hüvitama, kui seeläbi on ravi võimalik tagada. Äh, samuti pat-, patentidele tuleb tähelepanu pöörata, sellepärast et seeläbi oleks võimalik hindu sobivamaks muuta. samuti Itaalia eesistumise ajal loodetavasti selles valdkonnas edasi liigutakse ning ei arvestata mitte ainult majandushuvidega. suur aitäh, proua Portson ja proua Vunstorf, palun. aitäh, president. me kõik oleme selle poolt, et inimelusid tuleb kaitsta ja see tähendab seda, et tuleb elutähtsatele ravimitele teha need ravimid kättesaadavaks. ja tahaksin tähelepanu pöörata teile eh, tüvirakkudele. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal Euroopa Kohus eh, langetas põhimõttelise otsuse, eh, öeldes, et, et inimelu algab hetkest, kui ta viljastatakse, mis tähendab seda, et sellest hetkest on inimene inimene mis tähendab seda, et eh, kõik eh, vahendid sekkumaks, manipuleerimaks eh, seda elu peavad olema välistatud. tüvirakkude uuringud on seetõttu vastuvõetamatud. seda nõud-, nõuti Euroopa kodanike algatuse raames. üks koma kaheksa miljonit Euroopa kodanikku toetasid seda algatust. Euroopa Komisjon keda juhtisid kristlikud demokraadid, vaatamata ühe koma kaheksale miljonile allkirjale, eh, ei vaevunud isegi vastama. rääkimata sellest, et võtta tarvitusele meetmeid eh, selle vastu, et inimelusid kasutatakse teadusuuringute eesmärgil. ravimite kõrval tuleb mõelda selle peale, et tuleb kaitsta inimelusid ja tuleb lõpetada inimelu hävitamine teaduslikel eesmärkidel. aitäh, proua von Stroh ja nüüd saab sõna proua Pestera Pastoresha. Teil on kaks minutit. aitäh, volinik Hedegaard. kuulasin Euroopa Komisjoni sõnavõttu suure huviga, olles ekspert ning lubage kasutada võimalust pöörduda Euroopa äh, Äh, parlamendi poole ja tuua välja, milline on meie töö prioriteet, kui palju inimesi peavad jääma haigeks, et pälvida tähelepanu ka need äh, miljonid, kes põevad C-hepatiiti, kas nad ei ole piisavalt, C-hepatiit on nakkushaigus, mis võib äh, muutuda krooniliseks ning rikkuda ära kogu inimese elu. pool miljonit inimest sureb selle haiguse kätte. ravimid on olemas, aga ravimid on ülikallid, kaheteistnädalane ravikuur läheb maksma viiskümmend kuni kuuskümmend tuhat eurot ja kas me tuleme endiselt välja haledate äh, äh, väidetega, et meie ei saa mitte midagi teha, kas me kaitseme ainult suurfirmasid, ei, nii edasi ei saa me peame artikli kolmkümmend üks eh, taha deklaratsioonis eh, austama, eh, mis võimaldab astuda samme rahvatervishoiu eesmärkides ning võimalik on ka patendiküsimust reguleerida ning läbi rääkida kas või selles, et patendi kehtivusaeg lüheneks või oleks võimalik teha ühiseid hankeid Indiast tulevad ravimid eh, sada korda odavama hinnaga. kas eh, komisjon eh, võib öelda, et nad ühinevad meiega selleks, et avalikke huve kaitsta? et kas meil ei ole tõesti midagi võimalik ära teha ravimite hindadega, rändlustasudega, me ju saavutasime edu. aitäh! teile ja nüüd saab üheks minutiks sõna kolleeg Kristo Koonas. ravimite kõrge hinna probleem ja, ja probleem on tekkinud sellest, et ravimifirmad on hinnad üles ajanud, et suurt kasumit teenida ja seda kodanike eh, tervise hinnaga, kodanike arvelt eh, ja elutähtsad ravimid jäävad niimoodi kättesaamatuks Euroopa Liidu pädevad äh, ametid äh, ei ole mitte ainult ükskõiksed äh, selliste hiigelhindade suhtes, vaid nad samal ajal kärbivad veel tervishoiukulutusi, mis muudavad ravimite kättesaadavuse veelgi väiksemaks. kõige raskemas olukorras on troika memorandumi all olevad riigid, kus surutakse peale sellist poliitikat, et patsiendid ei suuda enam ähm, ravikulude eest maksta, surmajuhtumite arv järjest äh, kasvab sada seitseteist tuhat äh, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal nende kuritegelike äh, poliitikate tagajärjel, mille Troika on meile peale surunud. kõnelejad katkestatakse, aitäh, kolleeg Kristo Koonas ning nüüd saab kaheks minutiks sõna proua Rivasi. aitäh me oleme olukorras, kuulasin lugupeetud volinik, teie ettepanekuid, kuid äh, need äh, ei olnud piisavalt äh, tugevad, sest viisteist riiki pöördusid komisjoni poole Sofos Buviri asjus, millega võideldakse C-hepatiidi vastu ja viiskümmend kuni kuuskümmend tuhat eurot eurot eh, inimese kohta kaheteistkümne nädala jooksul on väga suur samm, suur arv ja see puudutab eh, ühe, kaheksat miljonit inimest Euroopa Liidus. kui see puudutaks ainult seda eh, ravimitööstust, siis saaks veel aru, kuid see puudutab väga suurt arvu ravimeid, millega ravitakse rinnavähki, neeruvähki, nii, nii et praegu äh, lähtutakse ainult kulutõhususe põhimõttest, kui te olete liiga vana, siis te ei saa näiteks mingisugust ravimit, tegemist on tõelise avaliku tervishoiu probleemiga. miks me siis sellises olukorras oleme? praegu mõned ütlesid, tegemist on monopoli ja patendi probleemidega, kui need patendid on kahekümneks aastaks ja riigid äh, on tihtipeale monopoli olukorras, siis on väljapääs kohustuslik litsents. tuleb öelda riikidele, et nad seda kasutaksid, sest see lubab turgu avada ja teised laboratooriumid saavad toota ravimeid, mis muutuksid seetõttu palju odavamaks. küsimus on ka teadusuuringutes. vaadake Ebola juhtumit, praegu Aafrik-, Lääne-Aafrikas on tõsine kriis, kuid juba üheksakümne kuuendast aastast me oleme selle viirusega tuttavad, kuid ähm, ravimitööstused kardavad seda viirust ja tegemist on äh, turumajanduse äh, olukorraga, kuid äh, me peame tegema niimoodi, et komisjon ja riigid investeeriksid nendesse uuringutesse. me peame tagama olukorra, kus ei oleks monopoli ega patente, see tähendaks, et ravimid oleksid palju odavamad, pääseksime neile ligi ja samuti saaksime investeerida rohkem innovatsiooni. aitäh, palun nüüd härra Tamburano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 mitu volinikku, kes peaksid ravimite küsimusega tegelema. ja me, me teame, et äh, nüüd on vastutavaks hoopis äh, kaubanduse peadirektor, et kuidas on võimalik, et äh, parlament äh, kus on enamus katoliiklased, kus räägitakse tihtipeale elu kaitsmisest, ei astu tõsiseid sammu, et vähendada ravimite maksumust. praegu on paljud vabaühendused meile kirjutanud, väljendanud oma muret, et äh, inimelu ei seata esikohale. aitäh, härra Tamburano. nüüd äh, proua Kalli, palun Καταλαβαίνω πως μας θέσατε τα διέξοδα για ρύθμιση των τιμών των παντεντών. Ma mõistan, et oleme jõudnud tupikusse äh, ravimihindade osas. Peame leidma erinevaid lahendusi selles olukorras. Inimõigused on seotud intellektuaalomandi õigustega selles küsimuses. Miks ei kontrollita äh, läbipaistvuse huvides, milline on hargmaistes ettevõtetes tõeline uuringute maksumus ja milline on kasum, sest me peame eh, ka eh, patentide kestvuse vaidlustama praeguse kakskümmend aastat. Euroopa Liit peaks astuma siin samme selle asemel, et eh, Ehm, maksta nii palju ravimite eest, saaksime kasutada geneerilisi ravimeid spekulatsioonijuhtumite puhul või juhtumite puhul, kus on vajadus kaitsta inimelusid, aitäh. aitäh, proua Kaili, palun, härra Škripek. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne a kolegovia. Aitäh. Tõesti on tõsi, et uute ravimite väljaarendamine elude päästmiseks on väga kulukas, kuid see ei ole põhjuseks, miks ravimeid inimestele jagama ei peaks. igal inimesel on õigus elupäästvatele ravimitele. me peame tagama võrdse ravimite jaotamise patsientide vahel, ei ole võimalik, et ravimid on kättesaadavad ainult rikastele ja mitte vaestele, sest see avab ukse klientelismile, mille vastu meie siin Euroopas tahame võidelda. kui me räägime ligipääsust ravimitele, siis me ei saa tagada seda ainult surmavate haiguste puhul, me peame mõtlema ka ähm, krooniliste haiguste ravile ja äh, valuvaigistitele, me peame äh, tagame inimestele hea kvaliteediga tervishoiuteenused. ma arvan, et enamik poliitikuid teavad, et tsivilisatsioon tähendab seda, et me hoolitseme vaeste ja haigete eest, nii et on üsna šokeeriv, et meie kõrgelt arenenud tsivilisatsioon takistab inimestel ligi pääsemast äh, tervishoiuteenustele, selle asemel, et äh, võt-, võtta ette ja hoolitseda vaeste ja haigete eest. ja äh, valitakse odav lahendus, eutanaasia, mõeldakse selle peale, kuidas inimestest vabaneda, kes on probleemiks või kellel on mingid vajadused. see tuletab mulle mõnikord meelde neid aegu, kui ühiskonnas püüti vabaneda invaliididest või nendest, kes ei vastanud teatud standarditele või kriteeriumitele. ma pean ütlema, et Slovakkias ei ole ähm, ja kõnelejad katkestatakse, palun proua Haakin. aitäh. elupäästvatele ravimitele ligipääsu teel on mitmeid tõkkeid Euroopas varustamise, tootmise probleemid ja muidugi ka maksumuse probleemid ja ma keskendunud just viimasele probleemile, eriti just äh, kärpemeetmete all kannatavates riikides on see väga tõsiseks probleemiks. see piirab ligipääsu tervishoiuteenustele ja elupäästvatele ravimitele. komisjon ise oma riigipõhistes soovitustes ütleb, et piirangud tervishoiuteenustele ligipääsu juures võivad ähm, nõrgematele ühiskonnaosadele mõju avaldada just äh, nende puhul, kes äh, tuginevad avalikele teenustele Iirimaal, on tervishoiukulutusi äh, kärbitud seitsmeteistkümne protsendi võrra kahe tuhande üheksanda ja kahe tuhande üheteistkümnenda aasta vahel ja viie protsendi võrra kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. see tähendab väga suurt negatiivset mõju tervishoiuteenustele ja ravimitele ning lõpuks tahaksin mainida Euroopa Tarbijaorganisatsiooni ja Euroopa äh, Arstide Liitu, kes on pöördunud äh, härra Junckeri poole ja palunud tal vaadata see läbi ja me äh, Euroopa Liidus tagama selle, et me eh, edendame just eh, tervishoiuteenuseid ja patsientide eh, kaitset. suur aitäh ja üks minut, proua Matjas. suur aitäh. farmaatsiaettevõtted, kes nõuavad viiskümmend, kuuskümmend tuhat eurot kolmekuise ravi eest C-hepatiidi Äh, kes kannatajatelt, see on täiesti häbiväärne, kui me seda nõuaksime kõigilt Portugali haigetelt, siis see võõrduks tegelikult kõikide ravimite hinnaga, mida üldse Portugali kõikides haiglates kasutatakse. me teame, et patentidega ning äh, monopoliga praegu täiesti äh, tapetakse ära meie tervishoiusüsteem, seda mitte innovatsiooni kulude tõttu ei, see on lihtsalt äh, kasumi teenimine ning kui siis seda raha kasutatakse tõesti teadustööks, arendustegevus, siis küll jah, aga ei, nii see ei ole. komisjonil muidugi ei saa reageerida hindadele, aga te saate patentide osas reageerida, te saate teha lõpu monopolile, monopolide kasutamisel, kui teil, teil oleks piisavalt poliitilist tahet selleks. suur aitäh! proua Auken, üks minut. Er suur aitäh! me peame midagi tegema. komisjon on teadlik sellest et, et äh, viiskümmend protsenti teadus-arendustegevuse vahenditest tuleb äh, riigikassast. me peame tegutsema, kui tööstus äh, siin omasoodu toimib. me peame Eh, kui me farmatseutika viime ettevõtluse alla, see on väga küüniline mõte. me peame tõsiselt vaatama, kuidas praegu asjad toimivad. inimesed surevad, aga me saame tegelikult reageerida. meil peab olema poliitilist tahet. nagu ka eelkõneleja ütles me oleme riskid äh, sotsialiseerunud ja erastanud äh, kasumi, aga peaksime vastupidi tegema. suur aitäh, proua Auken. ja nüüd üks minut, härra Grammatikakis. suur aitäh. viimaste aastate jooksul oleme me näinud äh, seda, et Kreekas on puudu ravimitest lisaks majanduskriisile, lisaks siis ka see ning see on väga ohtliku olukorra loonud. hinnad ravimite puhul on õigusloome mõjul alla läinud, aga sellel on ka omad kõrvalnähud. osad ettevõtted on vähendanud turule suunatud äh, ravimite hulka või on üldse selle lõpetanud ning on imporditud neis riikides Euroopas, kus on äh, hinnad kõrgemad. Äh, aga selle vastu tuleb võidelda, sellistes väikestes riikides nagu Kreeka ei ole meil võimalik toime tulla sellega, et ravimeid on vähem. meil on vaja uut raamistikku Euroopa Liidus Eh, mis sunniks eh, ettevõtteid eh, muutma ravimid kättesaadavaks ka neis riikides, kus on majandusprobleeme, sellepärast et mängus on meie kodanike tervis. suur aitäh, härra Grammatikakis, proua Vallina, palun, üks minut. suur aitäh. Euroopa Liidus ja Ameerika Ühendriikides tuleb meil paremini kontrollida seda, mis toimub farmaatsiatööstuses. sada kolmkümmend miljonit inimest kannatavad äh, C-hepatiidi all ja sada tuhat Hispaanias. meil on vaja, äh, meil on ravimeid, kuid äh, paljudel ravidel on ka tõsised kaasnähud. hiljuti on välja töötatud uus ravim, millega äh, on võimalik ravida äh, suur hulk patsiente, aga ka kulud on väga kõrged. Need äh, kulud äh, tähendavad seda, et ka riiklikud tervishoiusüsteemid kannatavad, kõiki inimesi ei ole võimalik ravida. see nii kõrged hinnad on vastuvõetamad, me nõuame hindade alandamist selleks, et inimesed saaksid ennast ravida. me ei saa vaikida äh, ja vaadata pealt, kuidas haigete olukord halveneb, kuidas haiged suurenevad, samas kui meil on olemas tõhusad head ravimid. suur aitäh, proua Valina. ja nüüd proua Kabesson Ruiz, üks minut. suur aitäh, lugupeetud president. Euroopa Ravimiamet kiitis heaks ravimi, millega on võimalik C-hepatiidile lõpp teha. aga keskeltläbi ravihind on kuuskümmend tuhat eurot. esmajärjekorras tuleks vaadata, millised on kuritarvitusjuhud. me teame, et on ettevõtteid, kes müüvad oma ravimeid neljasaja tuhande euro eest samas on blokeeritud läbipaistvuse nõuded puudutav direktiiv tervishoiuteenuste valdkonnas. me peame parandama läbipaistvust taoliste ravimite puhul. lugupeetud president, ei tohi kuidagi diskrimineerida juurdepääsu ravimitele, millega on võimalik inimelusid päästa. siseturg ning intellektuaalomandi õigus ei tohi siin takistuseks olla suur aitäh. suur aitäh, proua Kabesson-Ruiz. ja sellega on kõnelejate nimekiri läbi, vaba mikrofon nüüd, ainult üks soov, proua Ferreira. härra Ferreira, suur aitäh. lugupeetud volinik, täna te tegite avalduse mm, ravimite kohta Euroopas elutähtsate ravimite kohta Euroopas. muidugi mõista, teie sõnad äh, on õiged, komisjon ütleb, et tunneb muret kulude pärast, äh, juurdepääsu pärast. Te räägite ka sellest, et äh, olukord on liikmesriikide vahel tasakaalust väljas. aga samas komisjon on Troika liikmeks ja Troika on peaks aga võitlema ebaseadusliku ravimite hinna tõstmise vastu, samuti tuleks tähelepanu pöörata eakamatele isikutele, sellepärast et neil on vähe sissetulekut ning nad ei suuda endale enam ravimeid äh, osta, nad peavad valima toidu ning ravimite vahel. osad haiglad ei suuda ka ise enam ravimeid pakkuda, liikmesriigid on vastutavad äh, oma tervishoiusüsteemide korralduse eest ning nende vahendite eest, mis tervishoiule suunatakse. me peame võitlema hargmaiste ettevõtete vastu ning äh, komisjoni peale ainult siin lootma jääda ei saa. suur aitäh, sellega on äh, nüüd kõnelejate nimekiri läbi ja lõpetuseks saab sõna proua Heider aitäh, president, isegi mõistate, et nii hilisel tunnil ei vastav väga üksikasjalikult. selge on see, et see, millest te kõik rääkisite, näitab seda, et täna mul on väga palju edastada volinik Borsile, kes vastutab antud teema eest ja ka kogu tema meeskond kuulas tänast arutelu ja kindlasti nad võtavad selle teadmiseks ning juba homme eksperdid töörühmas, liikmesriikide eksperdid tulevad kokku, arutavad nii et eh, see on eh, ka üheks võimaluseks liikmesriikide jaoks jätkata arutelusid, eh, seda edasi arendada. tahaksin öelda härra Ferreirale, kes oma lõppsõnas rääkis ravimite hindadest. mul on kahju, et ma pean ütlema, et ravimite hinna küsimus ei ole Euroopa Liidu pädevuses, mis ei tähenda seda, et me Euroopa Liidu tasandil midagi ei saaks teha. on muid võimalusi, näiteks teabevahetuse võimalus ja nii palju, kui mina olen äh, aru saanud mitteametlikul äh, tervishoiuministrite nõukogul äh, järgmisel korral arutatakse sedasama teemat. palju tänu teile teiepoolse panuse eest. annan teie sõnumi volinikule, volinik Borsile, kes antud teemast vastutab edasi. aitäh, volinik. arutelu on sellega lõppenud. ja sellega on tänane tööpäev lõppenud ning äh, homme, seitsmeteistkümnendal septembril alustame kell üheksa. Äh, päevakord on äh, laiali jagatud ja see on kättesaadav ka Euroopa Parlamendi koduleheküljel, sellega on istung täna peatatud.